suulist küsimusi, suulist küsimust komisjonile, mis puudutab Kirga-Atlandi makrellipüüki ja suulist küsimust huntahvena kaitse kohta is Mr Gallagher is not here apparently. paistab, et äh, härra Gallagher <laughs> küsimuse autorina pole kohal. aga härra Kadek, kas tema on kohal? Kadek, täitsa nagu päris täiskogu kohe. Um, Mr Mato siis äh, härra Gabriel Matto Adrover. ohohoh. mulle tegelikult ei meeldi äh, täiskogul äh, avaldusi ette lugeda, aga pidades silmas tänast debatti, tänase debati tingimusi, siis pole midagi parata, lasen käia kuna tegemist on ühisaruteluga, siis keskenduksin kalandusele, kõigepealt tahaksin avaldada kahjustust, kahetsust, et kalanduskomisjoni esindajaid pole kohal ja ma tahaksin siiski tänada neid osaliselt Ähm, selle kokkuleppe eest, mida saavutati äh, rannikuriikide küsimuses Põhja-Atlandi valdkonnas. ja mul on äh, väga hea meel täna siin kalanduse teemal sõna võtta. Huntafena teemas ei ole midagi uut, siin on tehtud juba mitmeid algatusi ja võin teile öelda, et Euroopa Parlament on olnud äärmiselt kanalik, äh, kannatlik ja mul olid ka mõningad küsimused tänases arutelus, mida tahaksin tõstatada nüüd, kus aasta äh, lõpp on saabumas ja oleme saavutanud endiselt kokkulepet äh, tähtsates valdkondades, mis puudutab makrellipüüki, siis makrellipüügi probleem on tõsine ja mul on, äh, ma tahaksin ka teada, miks Fääri saartele anti sellised kalanduskvoodid Äh, ilma koos, nii-öelda kooskõlastamata, nüüd on kannatanud teised äh, riigid, nagu näiteks Norra, kellega meil on tegelikult kokkulepe. samuti tahtsin ähm, rääkida äh, riikidest, kes on eeskirjadest üle astunud ähm, ja sanktsioonidest, mida rakendatakse mõningate riikide puhul, aga teiste puhul jällegi mitte. miks selline silmakirjalikkus? Uh, suur tänu, härra Mata, järgmisena saab sõna proua Rodust. kes just ka kotta jõudis, kas te ei ole proua Rodust? <laughs> jah, te olete küll, ütleb minu paber okei okay,, sorry, a case of mistaken identity. vabandust, siin oli probleeme identiteediga no.. So I give the floor to Miss, Mrs Bilbao. annan kõigepealt siiski sõna proua Bilbaole. Bil-, proua Bilbao Parandiga, palun. Me hubiera gustado también felicitar a la... suur tänu, suur tänu, härra esimees ka mina soovin volinikku õnnitleda, sest see on tõesti väga hea kokkulepe. ma tahaksin siiski öelda, et meil on vaja rohkem läbipaistvust, rohkem kaasatust ja meil on vaja ka paremaid teaduslikke andmeid selleks, et olukorda parandada. me ei saa nõustuda sellega, et Island ühepoolselt kvoote suurendab. aastast kaks tuhat seitse oleme me näinud, et Äh, ta on kakskümmend kolm korda oma kvoote suurendanud ja me ei tohi sellega nõustuda. samal ajal näiteks Hispaanial ja eriti Baskidel pole piisavalt kvoote, ka nende kvoote tuleks äh, tõsta selleks, et äh, meil oleks võimalik kaitsta oma kalureid ja jätkusuutlikku kalandust. sellepärast kutsun komisjoni üles midagi Islandi osas ette võtma. kas te olete mõelnud sanktsioonide peale ja ma tahaksin ka Hispaania valitsuselt küsida, kas on meil olemas mingeid kontrollivõimalusi selleks, et äh, tuunikala kokkulepet laiendada ka baskidele? aitäh, proua Bilbao, järgmisena härra Kuun, palun. härra president kui me vaatame 2009 aastasse tagasi siis me näeme et island oli toona pankroti äärel ja Euroopa Liidul oli ka vaja abi, tal oli vaja ka Euroopa Liidu abi ja ta ütles, et ta soovib ka liituda. meil olid aga kindlad tingimused, me ütlesime, et me, et Island on iseendale eriõigused ette näinud, nagu näiteks see kahesaja miiline kalandustsoon. kahe tuhande kümnendal aastal rikkus Island kõiki kalanduslepinguid, et sada kolmkümmend tuhat tonni makrelli püüdis ja niimoodi tegelikult äh, makrellivarud vähenesid õudselt ja et Island ka nüüd ei ole valmis läbirääkimisi pidama, näitab, et Island on valinud separatistliku tee ja me peame tegema nüüd kõik selleks, et meie kalanduslaevastikud ei satuks veelgi hullemasse olukorda. et nüüd Faro Fääri saartega kokkuleppele jõuti, oli väga hea. muidugi tuleb nüüd vaadata veel ka seda, äh, milline on lugu kvootidega mitte Euroopa Liidu liikmesriikides. see kõik mõjutab ka üleüldiselt stabiilsust ja on väga tähtis, et me Norraga kokkuleppele jõuaksime. ja me peame vaatama ka selle peale, et mis puudutab äh, Läänemere kvoote, kus meil on Skagerrakis, Katekatis äh, või ka siis ka Greifswaldi lahes äh, heeringavarudega olukord. kui norrakad nõustuvad selle kokkuleppega, siis äh, on meil võimalik äh, kõik toimima panna ja ka Läänemere heeringat hakata vastavalt MSC standarditele püüdma. on väga tähtis, et meie kalad ka minu koduliidu maal Mecklenburg-Vorpommernis säiliksid ja kõik sammud, mida selles osas ette võetakse, on ainult teretulnud. Uh, suur tänu, härra Kuhn ja järgmisena härra Milana, palun. <clears throat> suur tänu, lugupeetud uh, juhataja, lugupeetud daamid ja härrad, tahaksin tänada nende küsimuste autoreid ning loodan, et äh, nüüd, kui on tulemas uus hooaeg, siis äh, me saame rääkida nendest äh, headest punktidest, selle korraldusega on olnud probleeme, sellepärast et parlamendil ei ole olnud avatud arutelu sel teemal. ja tegelikult on parlamendil kaasotsustusõigus ja määruse Äh, ulatus on nii suur, seetõttu tuleks see võimalikult äh, kiiresti üle vaadata, sest selle reguleerimisala on ulatuslik ja loodetavasti me saame uue määruse, see on positiivne parlamendile siis ja nii parlamendi nagu liikmesriikidele, et meil oleks äh, natukene parem poliitiline kokkulepe. see poliitiline kokkulepe Äh, on äh, toonud endaga kaasa ka tehniliste üksikasjade muutmise äh, ja mõningad tehnilised üksikasjad meile ei sobi ja seetõttu minu fraktsioon ei saa toetada seda. suur tänu, härra Milan. kes järgmisena räägib, keegi? vahet pole. sotsiaalkanalid täiesti. jah, see raport siin on no, kogu meie välispoliitilise pingutuse aluseks. Euroopa Liit peab saama endale tööriistad poliitika jõustamiseks, vastasel korral kõik arutelud ja vastuvõtumenetlused on täiesti mõttetud. ainult majanduslikult ja keskkonna mõttes kasvul tasakaalustatud kalanduspoliitika saab säilitada kalavarud ka tulevastele põlvkondadele kliimamuutusega seoses kalade ränne on suurenenud, seetõttu on vaja suuremat järelevalvet ning kala liike tuleb kaitsta ka praktikas, mitte ainult teoorias. ja seetõttu kutsuksin üles komisjoni tegutsema. kalastusettevõtetele tuleb pakkuda stiimuleid, et nad kasutaksid sellist meet-, selliseid meetodeid, selliseid vahendeid mis võimaldavad turule piisava valiku ning samas aitaksid vähendada tagasiheidet. lõpetuseks, mina olen toetanud jätkusuutlikku kalapüüki äh, kogu oma karjääri jooksul Euroopa Parlamendis ja loodan, et see raport vastu võetakse. suur tänu, härra Lušek, järgmisena härra Danilis. suur tänu. tahaksin tänada kolleegi suurepärase töö eest ja suurepärase raporti eest. see direktiiv, mis käsitleb rannikualade majanduskasvu korraldamist, peaks meid viima rohelise majanduse ja sinise sektori edasiarendamise poole ja luuakse poolteist miljonit uut töökohta. ja tegemist on väga paljulubava sektoriga. loodetavasti investeeringuid on liiguvad sellesse sektorisse pärast mm, ühist juhtimisraamistiku vastuvõtmist ja kui me seda ei tee, kui me ei võta vastu raamistikku, siis ei jää majanduskasv kindlasti jätkusuutlikuks. ja me peame kandma hoolt selle eest, et merekeskkond ohti ei satu, Vahemeres on juba äh, merekeskkond olnud suure inimtegevusest tuleneva surve all. ja seetõttu direktiivides täpsustame selgelt, millised on meie ökosüsteemi kasutamise tingimused ning seda rannikupiirkondades me tahaksime suuremat koostööd pärast raporti vastuvõtmist peavad liikmesriigid välja töötama oma visiooni ressursside kasutamise kohta keskkonnahoidu arvesse võttes. ja. ja. suur aitäh, härra Danielis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 on ebakindel, me peame kalanduse korraldama niimoodi, et ta tõesti oleks jätkusuutlik. mis on äh, reformi eesmärgiks? eesmärgiks on hoolitseda selle eest, et äh, kalavarud oleksid jätkusuutlikud ja et meil oleks võimalik pikaajaliselt tagada äh, Euroopa kodanikele korralik toit. aitäh! suur tänu, härra Panki, suur tänu, et pidasite kinni ka oma kõneajast. järgmisena härra Caronna, palun üks minut yes.. Eh, signor Presidente, onorevoli colleghi, neanch'io leggerò quello che avevo preparato, anche perché... jah, ma ei soovi, et me hakkaksime siin traditsioone rikkuma ja kalandus on tõesti väga traditsioonirikas ala, meil tõesti tuleb kasutada ka merevarusid äh, toiduainete tootmiseks. see tähendab aga seda, et me peame tõesti oma väärtustest kinni pidama ka siin parlamendis jah. tundub, et äh, teatud aspektidest ei ole siiski kinni peetud. Äh, tundub, et äh, me ei ole üldse kuulanud teadlasi ja ei ole nende hoiatusi tõsiselt võetud. me näeme siin tõesti väga palju lobismi ja inertsis tegutsemist. aitäh! suur tänu, härra Karonna! sellega on arutelu lõppenud, läheme nüüd vaba mikrofoni vooru juurde siin on liiga palju inimesi sõna soovinud, ma ei saa teile tõ kõigile tõesti sõna anda, annan ainult kolmele inimesele sõna ja vabandan juba ette kõikide nende ülejäänute ees, kes soovisid sõna saada selles väga tähtsas küsimuses. proua Peedikainen äh,, härra Poloneni ja proua Flašikova, proua Peedikainen, palun, teil on sõna. arvoisa puhemees äh,. Me austatud juhataja, merepõhjas elavad kalaliigid on eriti haavatavad ülepüügi suhtes ja nende paljunemine on liiga aeglane selleks, et ta saavuta säästlik tase. eriti väikesed hai-liigid on äh, tõsises ohus. seetõttu äh, see ettepanek, äh, ma teeksin ettepaneku lisada lisaks nemad ka veel haavatavate tundlike liikide nimekirja, koralliliigid äh, samuti, kes kannatavad põhjatraalide ka tehtava püügi all ja me tahaksime, et kalapüük kui oluline kalandus äh, kui oluline majandusliik jätkuks, me peame mõtlema selle peale, kuidas me saavutame tasakaalu kalast, kalurite huvide ja ka äh, kalade säilimise eesmärkide vahel majanduslik äh, kasu argument põhjatraalide puhul ei ole veenev. Äh, selle asemel võiks kasutada äh, teisi kalapüügimeetodeid. suur tänu, järgmisena saab sõna härra Bonanini üheks minutiks, palun. suur tänu. negatiivi della pesca negatiivne mõju. Te peate püsti tõusma, kui te räägite, nii et palun. Riprendo. Gli impatti negativi della pesca a strascico su ecosistemi vulnerabili, come le acque profonde, sono incalcolabili. meil on tõesti väga palju ohustatud liike, eriti just süvameres meie kalavarusid on väga palju hävitatud, eriti ei ole me kinni pidanud ökoloogilisest tasakaalust. Need on suured probleemid ja meil on vaja siin tõesti sellist haldamist, mille puhul me arvestame nii majanduslike aspektidega kui ka toiduohutuse ja tervisega. peale selle tuleb mõelda ka negatiivsetele mõjudele ökosüsteemile, sest need tegelikult äh, võivad edasi liikuda ja mõjutada ka naaberpiirkonda. peale selle me peaksime keskenduma kohalikule tootmisele ja jätkusuutlikule kala, kalastamisele. ärgem unustagem, et kalandus on väga tähtis ka antropoloogiliselt ning peale selle on väga tähtis seejuures ka keskkonnakaitse. me soovime jätkusuutlikki kalandust, mis annab oma panuse majanduslikule ja ühiskondlikule arengule rannikupiirkondades. ma väga vabandan, kui ma nüüd liiga palju ja liiga kaua rääkisin, aitäh. võtame teie vabandused vastu. okei okay,, thank you very much. hästi, järgmisena proua Flašikova, palun. Cieľom predmetného návrhu je riešiť zásadné problémy. selle ettepanekuga käsitletakse probleeme kalanduses. tegemist on tõesti väga äh, problemaatilise küsimusega, kuidas äh, kalavarusid säilitada ja mõelda selle peale, et kalavarud äh, ei väheneks nii kiiresti. siin on tõesti väga palju erinevaid liike, mis on väga haavatavad. teiseks probleemiks on see, et traalimismeetodeid kasutati enne, kui meil oli võimalik äh, hinnata selle mõjusid ökosüsteemidele. kuni kahe tuhande kolmanda aastani ei olnud äh, see reguleeritud liikmesriikides, siis just sellepärast on meil vaja korralikke reegleid, me peaksime siin välja töötama lähenemisega, millega meil oleks võimalik võidelda ökosüsteemile äh, Äh, ökosüsteemi mõjutavate negatiivsete nähtustega, aitäh! suur tänu, proua Flašikova, sellega on arutelu lõppenud ja hääletame kohe pärast järgmist arutelu. Läheme nüüd järgmise arutelu juurde, see on äh, äh proua Gabrieli raport, mis puudutas kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eelarve üldjuhiseid ja annangi kohe sõna raportöörile äh, proua